mingil moel äh, me saame tagada autoriõiguste omajatele piisava tasu, aga samal ajal jätma alles ka internetivabaduse. see on meie töö järgnevate paari kuu, järgnevate kuude jooksul. E aitäh, lõpetan arutelu, hääletus selles päevakorrapunktis toimub homme. <clears throat> ja nüüd me saame minna Johnny Lavia äh, raporti juurde, mis käsitleb kahe tuhande kolmeteist aasta eelarve ja volitusi kolmepoolseteks kohtumisteks. annan sõna kolleeg Laviale. lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid, äh, triloogi mandaadi hääletus leiab aset väga raskel ajal Euroopas kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal juunil tuli kokku ülemkogu ja otsustas me erinevate meetmete üle, mis peaksid aitama meil tagada finantsstabiilsuse Euroopas. kuid riigipead ja valitsusjuhid ütlesid, et meil on õige tee kriisist välja Äh, me tahame tugevamat Euroopat, see on õige olnud algusest peale, me peame majanduskasvule keskenduma, aitama noortel inimestel tööd leida, me peame väikesed keskmise suurusega ettevõtteid aitama, need on ülesanded, mille oleme püstitanud iseendale Euroopa Parlamendis, meil on vaja kiireid majanduskasvu, konkurentsivõimelist majanduskasvu elavdavaid meetmeid meil meil on vaja meetmeid, mis võimaldavad meil toetada noorte inimeste tööturule pääsemist meil on vaja piisavalt vahendeid, piisavalt makseid selleks, et Euroopa majanduse vajadusi rahuldada, lähtu iseäranis üks A ja üks B äh, rubriikides. Äh, need on kõige raskemad äh, meie arutelu teemad, pidades silmas mõningate liikmesriikide tõstatatud mureküsimusi, kuid me, siinkohal tuleb meeles pidada ühte asja. kui me vaatame ülemkogu järeldusi, siis seal on üks asjaolu, mida mille osas me tahaksime suulist muudatusettepanekut. ülemkogu on öelnud, et Euroopa Komisjon, Euroopa Liit ka tulevikus andab, teeb kõike, mida on vaja selleks, et Euroopa oleks kaasava ja aruka majanduskasvu teel ka tulevikus. poliitiline tahe on selgelt olemas ja sellega peaksid kaasnema ka kohustuste võtmised liikmesriikide poolt, nii et liikmesriigid ka tõesti teeksid kõik, mis on vajalik selleks, et liikuda nende kirjeldatud eesmärkide suunas. kodanikud usuvad meisse ja me tahame tõesti, et kasvuhoobad, hoobasid kasutatakse äh, makseassigneeringud, äh, mis komisjon on äh, teinud, lähtuvad liikmesriikide esitatud andmetest ja liikmesriigid peavad oma kohustustest kinni pidama ja maksete kohtumisel, mis leidis aset kolmekümnendal mail, siis pean ütlema, et selle aasta menetlus äh, ning äh, kodanike vajadusi äh, lähtuv tulemus sõltub kulude järjepidevast jälgimisest, et me saaksime täpselt määratleda, millised on meie vajadused tulevikus ja meil on tõesti vaja institutsioonide vahelist koostööd selles valdkonnas paraku, aga siiamaani meil ei ole õnnestunud seda saavutada, ma pean meenutama teile, mis juhtus eelmise aasta eelarvemenetluse käigus. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, maksed olid problemaatilised, kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on praeguse finantsperspektiivi viimane aasta ja pärast seda äh, ja selle lõpus peaks tulema suur maksete kasv ja me peame kandma hoolt selle eest, et kahe tuhande kaheteistkümnendalt aastalt kanduvad arvud edasi kahe tuhande kolmeteistkümnendasse aastasse, aga me ei pea mitte keskenduma ainult maksetele, me peame keskenduma ka kulukohustustele, sellepärast et praegusel hetkel ümbritseb meid kriis ja ka ülemkogu käigus öeldi, seda on meil vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. ja äh, kulukohustuste osas kulukohustused peaksid aitama meil meie poliitilisi äh, soove toetada, majanduskasvu elavdamine, töökohtade loomine kriisitingimustes on see hädavajalik. ja viimane oluline asjaolu, äh, ITER-i rahastamine. komisjoni ettepanekut oleme analüüsinud, komisjon on teinud ettepaneku äh, seitsmenda raamprogrammi kärbete vahendeid kasutada siin, siin ja jällegi siin parlament äh, nagu ühisdeklaratsioonis kirjas kavatseb kasutada kõiki äh, võimalusi, mis meil on finantsmääruses ja rahvusvahelise äh, ja institutsioonide vahelises kokkuleppes. ja lõpetuseks tahaksin tänada valiraportööri tehtud töö eest ja volinik Levandovski ja tihe institutsioonide vaheline koostöö kogu menetluse käigus on soovitav ja loodetavasti on meil õnnestub see asi lõpule viia nii, et rahastamisvahendid on piisavalt äh, Euroopa rahva huvides ja õigeaegselt äh, samuti. Lewandowski. volinik Lewandowski, palun. president, honorable member no.. Procedures as usual äh, lugupeetud daamid ja härrad, ma, meie ettepanekus on kaks Äh, protseduuri, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve projekti koostades äh, me räägime selle äh, fiskaalsest konsolideerimisest, eel, eelarve konsolideerimisest, mida peetakse Euroopa säästva arengu möödapääsmatuks eeltingimuseks, aga samal ajal kriisitingimustes, isegi kriisitingimustes on meil vaja investeeringuid, muidu me ei saa majanduskasvu tingimusi luua, seda öeldi väga selgesti ka äh, hiljutise ülemkogu järeldustes. ma arvan, et äh, nagu komisjon oma äh, kahe tuhande kolmanda aasta eelarve projektis äh, on öelnud, see lahendus on õige ja parlamendi volitus, nagu ähm, härra Lavia ütles, on ka samades sa,, sa, samas sarnane sellele, meil on vaja loomulikult kokkuhoideid, me, meil on vaja Äh, piiratud kulukohustuste kasvu kaks protsenti ainult finantsperspektiivi lõpp, lõpuks, aga samal ajal on meil vaja piisavat äh, maksete taset, et täita oma äh, eelarveliselt ja juriidiliselt võetud kohustusi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks, see ei saa olla kellelegi üllatuseks et äh, finantsperspektiivi lõpuks äh, programmid on küpsenud äh, ja maksete teostamine kiireneb, suureneb ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on ka oma eripära, see N pluss kaks ja N pluss kaks eeskiri tähendab seda, et me peame kulukohustusi täitma kuni kahe tuhande 2000 kõige hiljemalt kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, kui tegemist on kohustustega, mis on võetud kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. maksete Äh, määratlemine ei ole minu erakohustus, see on Euroopa Liidu ühiskohustus, äh, aga me peaksime keskenduma ähm, kõige suurematele majanduskasvu elavdajatele. ühtekuuluvus, äh, teadusuuringud ja maksete edasilükkamine ei ole võimalus, sellepärast et sellisel juhul tekib meie liikmesriikides kas likviidsusprobleemi või investeerimisvõimalused vähenevad tõsiselt ja seega ka meie tulevikuprognoosid halvenevad Äh, makse ähm, metodo-, metoodika, äh, millest äh, on ähm, ja parlamendi eelarvekomisjoni esimees härra Lamassuur on teinud oma ettepaneku ka maksetasemete kohta maikuisel kohtumisel. me mõistame selle mitmeaastase finantsperspektiivi loogikat ja aga nõukogult, äh, nõukogu reaktsioonid äh, valmistavad meile muret, nõukogu teab küll, millised on meie reaalsed vajadused kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, Äh, sellepärast et meie äh, eelarve ei põhine meie enda oletustel, vaid liikmesriikide andmetel, me oleme vähem optimistlikud kui liikmesriigid tavaliselt, äh, kui me makseid määratleme kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, aga sama, sellegipoolest ma usun, et meil on äh, võimalik kasutada ära institutsioonide vahelise koostöö võimalusi, tahaksin tänada raportööri, et juba praegu on muudetud kättesaadavaks meile esialgne katseprojektide ettevalmistavate tegevuste äh, nimekiri, mis muudab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve rakendamise lihtsamaks ja olen veendunud, et isegi Äh, meie praegusel raskel ajal äh, leiame me äh, eelarve jaoks järgmiseks aastaks samuti lahenduse, aitäh. suur aitäh, härra volinik ja sõna saab nüüd kolleeg Jäädenmägi, eks ju. E EU-maad tegevad sääst-. lugupeetud äh, juhataja, Euroopa Liit äh, hoiab kokku, Euroopa Liidu riigid hoiavad kokku, Euroopa Liit peab sedasama tegema. sellegipoolest on äh, Euroopa Komisjon teinud ettepaneku seitsmeprotsendilise eelarve suurendamise kohta ja meie, minu koduriigis Soomes tähendab see seitsekümmend kuni sadat miljonit eurot meie liikmesriigi eelarve kulude hulka ja see on väga suur summa, see summa, mis meie liikmesriigi valitsus kavatses kokku hoida haiguskindlustuse arvelt. praegu räägin ma Euroopa parlamendi väliskomisjoni nimel, selles valdkonnas tahetakse suuremaid kulukohustusi sellepärast, et Afganistani ja Iraagi julgeolekuolukord on äh, nii halvenenud, et äh, see läheb meile rohkem maksma. välisasjadega tegelevad inimesed räägivad, et olukord on aga stabiliseerunud ja me peame rääkima kõik äh, ühel ajal, ühel häälel ja jätkama oma te-, tegevust. aga mina tahaksin öelda, et me peame küll kokku hoidma, kuid EU ja loomulikult me peame Euroopa ametniku ametnike turvalisuse eest hoolt kandma, kui me peame need rahad mujalt leidma, Euroopa Liit ei saa kogu aeg täiendavaid vahendeid siia-sinna-tänna suunata, samal ajal kui liikmesriikides hoitakse kokku, peab ka Euroopa hoidma, õppima kokku hoidma. Per la Commissione Sviluppo l'onorevole Mit- arengukomisjoni nimel härra Mitchell. Uh, lugupeetud president, tahaksin tänada kolleegi Vanila Viiat äh, raporti eest. Äh, tahaksin ütelda, et ma mõistan, et osad liikmesriigid soovivad vähendada oma panust arenguabis äh, niivõrd rasketel aegadel. aga äh, null koma seitsekümmend äh, seitse protsenti kui see, kui SKT, SKT-st, kui SKT väheneb, siis ka protsent peaks vähendama, aga tuletaksin siiski kojale meelde, et kakskümmend kolm tuhat last sureb igal päeval. varem oli tegemist kolmekümne kuue tuhande lapsega, vaadake, kui suuri edusamme me oleme saavutanud, edusamme on võimalik veelgi suuremaid teha. nii et jäägem selle panuse juurde kaks miljardit inimest sünnib juurde järgmise põlev, põlvkonna vältel ning üheksakümmend protsenti arengumaades äh, lõunast põhja poole leiab aset tohutu äh, ränne, kui me oma lubadustest kinni ei pea. me peame võib-olla koguseid äh, vähendama, aga mitte aga mitte protsentuaalset osalust nii et äh, me peame ikkagi koos edasi tegutsema. aitäh ning äh, nüüd saab sõna härra Stasny, palun, väliskaubanduskomisjoni äh, nimel. suur aitäh! eelarve küsimuste raportina INTA komisjonis toetan seda, et tuleb tagada majanduskasv ning panustada solidaarsusesse ja ühtekuuluvusse. seega toetan MFA-d ning muid vahendeid, mille alusel parandatakse kaubanduse küsimuste rahastamist ning samuti toetan selliseid meetmeid, mille abil tagatakse kõrgem tööhõive ning toetan seda, et parandatakse VKE-de olukorda abistatakse äh, kaubanduspartnereid äh, lõuna- ning idanaabritega suhetes ning äh, seda, et peetakse dialoogi Venemaa, Ameerika Ühendriikide, tärkvate riikidega. kõik sellised tegevused, mida me toetame, võivad osutuda väga kasulikuks kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ning tahaksin siinkohal avaldada tunnustust raportöörile härra Laviale. suur aitäh ning eelarve kontrolli komisjoni nime härra Fjellner. teda ei viibi hetkel saalis, tundub. seega härra Pullaun tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonist. tahaksin tänada härra Laviat kokkuvõtliku töö eest. ma usun, et tööhõive peab olema üheks prioriteediks Euroopas leian, et Euroopa peab kogu oma energia pühendama sellele, et meil oleks sotsiaalne valitsemine, see käib läbi tegevuse, mille alusel edendatakse sotsiaalset ühtekuuluvust ning konvergentsi. Äh, suurprojektide osas on innovatsioon üheks prioriteediks mitmeaastase finantsraamistiku puhul aga me näeme, et ei tohi vähendada makseid programmidele, et neid ellu viia. samuti peame toetama noori teadlasi tööd leidma ning toetama VKE-sid, kes on suurimaks äh, töökohtade loojaks Euroopas. me ei pea ootama ära kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, et võidelda töötuse vastu, eriti just noorte oma vastu Äh, sotsiaalfond on äh, hädavajalik vahend, see tuleb ümber hinnata ja ümber suunata, me peame toetama äh, nende sektorite jaoks uute oskuste loomist, kus on puudu praegu tööjõust, eures, mikrorahastamine ja muu on väga oluline. sotsiaaledusammud on väga olulised, kui VKE-de ning ka suuremate ettevõtete tegevus selles raames peaks saama toetust ka Euroopa Liidult. suur aitäh! tööstuskomisjoni nimel saab sõna kolleeg Pütikööfer, palun, suur aitäh! rohelise saadikuna tööstuskomisjonis ei ole ma küll kõikide kolleegidega nõus, kui me räägime mm, ITER-i rahastamisest, kuid samas tahan kinnitada, et me tööstuskomisjonis olime üksmeelsed selles mõttes, et eh, eelarve peab peegeldama Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend sihtmärke. see tähendab, et me peame toetama eelarvega energeetikapoliitikat, set-plaane, prioriteediks peavad olema ka teadusuuringud ja areng ja VKE-de toetus, aitäh! aitäh. ja nüüd Regi nimel kolleeg Starakakis. suur aitäh, lugupeetud president, jällegi Euroopa Eeluliidu eelarve arutelu äh, peetakse majandus-rahanduskriisi ajal ning kõik kannatavad, kõik riigid kannatavad äh, eelarve küsimustes. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis me teame, Eh, tegemist on kõige parema vahendiga, mille abil on võimalik tagada majanduskasvu ning eh, paremat tööhõivet Euroopas. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus leidis, oli meil suur eh, viivitus maksete osas ning kahe, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on samuti sellega probleeme olnud, kaks tuhat kolmteist on tõenäoliselt olukord veelgi hullem. seega peab analüüsima praeguseid, praegu statistikat ja arve, et mitte kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta mm, eelarve täitmist äh, kahjustada. suur aitäh, härra proua De Lange. voorzitter, het landbouwbudget heeft met een stijging van 1,6 procent. aitäh põllumajanduse valdkonna eelarve kasv on olnud väga tagasihoidlik, ainult üks koma üks protsenti. ja me peame arvestama sellega, et see tähendab uute liikmesriikide põllumajandustootjate toetuste vähenemist me peame arvestama eh, põllumajandusvaldkonnas suure hindade volatiilsusega, see on probleem, millest ei saa üle ega ümbert, see lihtsalt iseloomustab põllumajandussektorit ja tema ebaühtlaseid ja kõikuvate hindadega turge. minu arvates on oluline, et äh, talunikud saaksid oma äh, tootmise eest, toodangu eest õiglast hinda. samas on vaja ette näha ka et, et, äh, summad äh, õnnetusjuhtumite, loodusõnnetuste puhuks e, EHEC-i puhuks näiteks, äh, ja ühesõnaga peab olema rahaline varu selleks, et kui midagi juhtub, saaks tegutseda. aitäh ja nüüd härra Jakolino Libe nimel signor commissario colleghi non v'è dubbio che in un'epoca così complicata. aitäh kallid kolleegid pole vähimatki kahtlust et niisuguses kompleksses olukorras kus me peame vastu võtma kokkuhoiueelarve ja tegema kärpeid on äh, väga keeruline luua uut põhjendatud ja tasakaalustatud eelarvet. selline eelarveprojekt on aga selge näid selles, kuidas on võimalik keerulistes tingimustes niisugune eelarve koostada. me võtsime teadmiseks äh, oma komisjonis, eelarvekomisjoni seisukohad, me hindasime neid positiivselt, muuhulgas mis puudutab äh, varjupaiga taotlejate fondi, Frontexi ja suurte IT-süsteemide mm, ameti rahastamist Need on olulised momendid ja nende rahastamine peab jätkuma ka järgmise finantsraamistiku raames aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. on oluline järgida meie õigusel ja vabadusel põhuneva äh, ruumi äh, põhimõtteid ja neid vajalikul määral rahastada. me oleme päris kindlalt, et eelarvekomisjon arvestab meiepoolsete märkustega, aitäh! tänan. härra Guerrero, palun põhiseaduskomisjoni nimel. suur tänu ja olles meie komisjoni variraportööriks tahaksin äh, kinnitada, et toetame loogilist piisavat äh, eelarvet ühendusele, ühenduse eelarve on katalüsaator teistele mm, meetmetele, meie tegevusele, meil on vaja seda eelarvet, et luua majanduskasvu ja töökohti meie liikmesriikides. tegemist on valimiste-eelse aastaga. ja ma arvan, et meil on vaja eelarvevahendeid ka selleks, et kodanikke teavitada sellest, milles Euroopa valimised tegelikult seisnevad ja aidata neil täita oma kodanikukohust meil on vaja loogilist piisavat eelarvet, mis võimaldab meil seda teha, teavitada ühises partnerlusprotsessis ja me juba, meil on juba esimesed kodanikualgatused, tõenäoliselt neid tuleb veel juurde, meil tuleb korraldada parlamendis ka kuulamisi ja eelarvevahendid peavad olema piisavad, et selliseid kuulamisi korraldada. aitäh! aitäh! ma arvan, et kolleeg äh, Hanipali pole saalis ja seetõttu ma arvan, et anname nüüd üle fraktsioonidele kõnejärje, härra Lamassu, palun. aitäh, lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid. ühenduse eelarve puhul on Euroopa Liidu Nõukogu äh, usaldusväärsus mängus reedel elankogus kiideti heaks kasvupakt ning äh, viiskümmend viis äh, miljonit äh, lisavahendeid tõukefondidest eraldati selleks, aga ei öeldud, millele see lisand lisandub tegemist on pragmaatilise ja mõistliku lähenemisega, siin äh, peetakse kinni kulutuslävedest, mis viis aastat tagasi paika pandi. Äh, samuti lähtutakse jõupingutustest, mis komisjon on teinud, äh, keda, kellele tahaksin tunnustust avaldada siinkohal ning liikmesriikide ametite jõupingutustest välja selgitada, millised programmid on elujõulised aga seda on võimalik kõike eh, teha ainult siis, kui tõepoolest need vahendid leitakse eh, nii käesoleva kui ka järgneva aasta vältel küsimus, mis tõstab, on järgmine. alalised esindajad, kas nad alates järgmisest nädalast äh, suletud uste taga maktavad maha valitsuspeade äh, ja riigijuhtide poolt mõni päev tagasi vastu võetud otsuse? Äh, kui meie majandus on haige, kui ettevõtjatel ei ole enam usaldust, finantsturud on skeptilised ja kodanikud kahtlevad, siis seda seetõttu, et tihtilugu valitsus kasutab ära seda, et teda esindavad väga erinevad organid ning seetõttu eh, ütleb väga vastuolulisi asju, mitte keegi ei tea enam mitte, milles kokku on lepitud. kui aga tulekahju on lahti läinud, siis ei ole enam võimalik selliseid mänge mänguda. nüüd on äh, Küprose eesistuja vastutuses, kahjuks eesistujaid küll täna kohal ei ole, et äh, tagada, et kinni peetu-, et vastu võetud otsusest kinni peetaks ning et äh, Euroopa Ülemkogu ei muutuks silmakirjalikkuse või võimetuse sümboliks, aitäh! SND fraktsiooni nimel on sõna kolleeg Karda Zabalil, poolteist minutit, aitäh! härra volinik. me kõik siin viitame möödunud nädalal lõppenud ülemkogule, kus räägiti saja kaheksakümne, saja kahekümne miljoni euro kasutuse andmisest sotsiaalküsimuste toeks loomulikult äh, me oleme valmis seda küsimust täiendavalt arutama, kuid ma tahaksin teada, kas äh, nõukogu teeb siin tegelikult kannapöörde ega pea enam kinni eelarvedistsipliinist ega kavatse äh, struktuurivahendite rahasid kulutada edasiseks innovaatilise tegevuse edendamiseks ma, peame arvestama, et tegemist on ju ikkagi Euroopa Liidu eelarvega, tegemist on öö, summadega, mis on oluliselt suuremad, kui oli juttu möödunud nädalal toimunud ülemkogul. see, me peame neid summasid saama kasutada mitte ainult eh, järgmisel aastal, vaid ka mitmeaastase finantsraamistiku käigus. meile on kinnitatud eh, erinevad, meile on saadetud erinevaid eh, sõnumeid ja me ei saa olla tänasel päeval kindel, kas teadustöö raamprogramm on täiel määral rahastatud niisuguse lähenemise puhul aitäh, ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Alvaro. aitäh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveprojekt hõlmab kulukohustusse assigneeringuid peaaegu saja viiekümne miljardi euro ulatuses. see eelarve on suunatud äh, programmi kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisele ja eeskätt siis, kui me äh, räägime eelarvekulutustest rubriigi üks ja üks A all, saame me rääkida kavandatud äh, kulukohustuste suurendamisest olulised on siinkohal mitmesuguste äh, pilootprojektide äh, rahastamised, mis peaksid aitama kaasa majanduskasvule kui me vaatame maksekohutuse as-, assigneeringuid, siis on nende tase umbes ükssada kolmkümmend kaheksa miljardit eurot. võrreldes kahe tuhande kaheteistkümne aastaga on tegemist oluliste makse, makseassigneeringute suurenemisega eeskätt teadustöö vallas. see eeldab, äh, et rahuldatakse nii avaliku kui erasektori vastavasisulised maksetaotlused. põhimõtteliselt äh, tulenevad need maksenõuded aga Euroop-, äh, Euroopa Liidu poolsetest kohustustest, mis on vaja igal juhul täita ja igasugused viivitused kulukohustuste täitmisel äh, Äh, on äh, vaja kaotada. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on olulise, senisest suuremal määral rahastada ka Euroopa Liidu digitaalagendat. seda enam, et digitaalagenda on oluliseks abiks kogu Euroopa Liidu jaoks. ja muus osas olgu olgu öeldud, et me suudaksime kokku hoida olulisi summasid, kui käesolev arutelu ei toimuks mitte Strasbourgis, vaid Brüsselis. aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Trüüpel, poolteist minutit, palun. komisjoni president härra Barroso ütles täna ülemkogust rääkides, et Euroopa Liidu eelarve on otsustav instrument selleks, et tagada kestlik areng härra volinik Levandovski rõhutas äsja sedasama. seetõttu on öö, oluline arvestada, et see, kuidas me eelarve üle arutame, see tähendab kaasotsustamismenetlust. nii tekib meie ühine eelarve, kuid möödunud nädalal otsustas ülemkogu öö, et täiendavalt eh, struktuurifondide vahenditest mobiliseeritakse viiskümmend viis miljardit selleks, et eh, tagada eh, konsolideerumist, et tagada majanduspoliitilise, majanduspoliitika valdkonda tõusu. selleks, et öö, Äh, orga-, äh, tagada rohelise energia kasutuselevõttu, meie kui kõik rohelised, äh, need on kõik ideed, mida meie kui rohelised toetame, kuid tegelikult kuidas on niimoodi võimalik, et niisugusel kombel rahad lihtsalt ühest rubriigi realt teise tõstetakse, selles mõttes käitub ülemkogu täiesti skisofreeniliselt. jah, komisjoni hinnangud on Eh, pigem ettevaatlikult lähtuvalt nendest andmetest, mida nad on saanud eh, liikmesriikidelt, komisjon teab, et ta peab kehtivatest reeglitest ja lepingutest kinni pidama, kuid seejuures me tahaksime tõepoolest et läbirääkimiste käigus eh, Küprose kui eesistujariigi juhtimisel te suudaksite jääda endale kindlaks ja toimiksite julgelt ja kohusetundlikult, aitäh! suur tänu, Euroopa konservatiivide reformisti nimedele, nimel saab sõna härra Ashford. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, Euroopa majandus seisab silmitsi ajalooliselt suurte väljakutsetega ja meie peame pidama sammu ülejäänud maailmaga, see suutlikkus äh, määrab Euroopa rahva tuleviku ja eelarve aitab tagada seda tulevikku. meie kõige kiireloomulisem ülesanne peaks olema konkurentsivõime parandamine, et soodustada majanduskasvu, mis äh, lähtub meie täiesti toimivast ühtsest turust ning äh, meie raha eest saadavast äh, suuremast väärtusest. me peame investeerima teadusuuringutesse, arengusse, turu infrastruktuuri, peame investeerima lairibaühendusse, kõik need aitavad inimeste Äh, igapäevaelu parandada ning äh, nende tulevikku kujundada. see tähendab ka seda, et äh, kui meie eelarve on piiratud, peame me kulutama ainult siis, kui kulutused on kooskõlas tänaste väljakutsetega ja me oma raha eest saame piisavalt vastu. me peame analüüsima, millised on meie investeerimisvaldkonnad, me peame esitama endale raskeid küsimusi näiteks kas varasemad investeeringud struktuuri fondide projekte on tõesti äh, toonud sellist kasu, nagu me eeldasime. ja kas ühise põllumajanduspoliitika reformi ettepanekud äh, tõesti äh, aitavad keskkonna olukorda parandada ja kui palju see Euroopa maksumaksjale maksma läheb? seistes silmitsi praeguste majandusväljakutsetega, äh, see eelarve laseb paljudel võimalustel käest lipata jätkatakse aga sama poliitikaga ja suuremate rahaliste vahenditega. meie koda eksiks, kui me eeldaksime, et me saame äh, kulutusi suurendada ajal, mil Euroopa rahvas äh, peab äh, kasinalt kokku hoidma. meie peaksime olema eeskujuks ja see tähendab, me peaksime eelarve külmutama. Grazie per il gruppo GUE suur tänu ja kuue nimel saab sõnaks härra Suusa, poolteist minutit. vabandust, proua Suusa. suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa, mis puudutab äh, rahva vajadusi ja mis puudutab äh, valitsusjuhtide avaldusi, siis äh, räägitakse sinna äh, kasinusest, aga meil on vaja solidaarsust, mitte kasinust. meie oleme ainus kogu, kellel on demokraatlik legitiimsus, me oleme rahva poolt otse valitud, me peame meie valitsustele meelde tuletama nende solidaarsuskohe, kohustust. parlamendis on väga palju erinevaid arvamusi, meie ei toeta Ähm, ülekandeid suurte rahva, argmaistele ravimitootjatele, me ei tahaks ka äh, mingisugust äh, kindlust Euroopat, aga me tahaksime meetmeid, mis aitavad meil kriisiga võidelda. komisjon teeb ettepaneku maksete, maksuassigneeringute taset tõsta aga need on kohustused, mille me oleme juba võtnud Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondiga seoses. Itaalia, Hispaania, Portugal, Kreeka on kõige suuremad kreeditorid. kui me ei muuda olukorda, siis on tulemuseks vähem sotsiaalset ühtekuuluvust, rohkem äh, tööpuudust, rohkem vaesust. Euroopa liidrid peavad langetama parimaid otsuseid praegusel hetkel on Euroopa olnud pankade ja suurettevõtete pantvangiks, me peame kujundama konkreetsed vastused tõeliste inimeste tõelistele vajadustele, me peame lööma, looma to-, töökohti, keskenduma sotsiaalsele turvavõrgule, rahva tervisele, see on meie jaoks oluline ja selle eest kavatseme võidelda. suur tänu ja nüüd saab proua Andreasen sõna pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. jälle, jälle. kõige hullem majanduskriis meie, mida me suudame meenutada ja meie esitame ebarealistlikke ja vastutustundetuid nõudeid ja me lähtume sellest, et äh, paistab, et enamus siin julgeb äh, veel küsida kuus koma kaheksa protsenti eelarve suurendamist. see mõte, et majanduskasv ja tööhõiv sünnib Euroopa eelarvest, on ju naeruväärne. sajad tuhanded äh, on juba kulutatud siiani ja me ei ole saavutanud absoluutselt mitte midagi majanduskasvu suurendamise vallas väga paljud usuvad, et Euroopa Liit äh, oma poliitikaga on vastutav selle kriisi eest. Euroopa Komisjon ei ole suutnud Euroopa Liidu rahade kasutamist kontrollida, äh, maksumaksjad usaldavad neid samal ajal, aga äh, kulutatakse vahendeid omaenda reguleerimise Euroopa projekti kui sellise toetamise peale. ja nüüd meie ko-, koda tahandab, tahab seda läbikukkumist tasustada eelarve suurendamisega, kui kuulate, härra Cameron, äh, siis kui te kuulate, siis ma ütleksin teile, et kandsan, kandke ka edaspidi raha Brüsselisse, te annate võimu üle vastutustundetule ja raiskavale bürokraatia masinavärgile, jumala eest äh,, äh mõelge Briti rahva peale ja vähendage oma panust Euroopa Liidu eelarvesse, ma tahan, et seda eelarvet vähendatakse ja mitte ainult ei külmutataks aitäh. proua Wertmann, palun. aitäh. juba mitu aastat kestab majandus- ja finantskriis ja selle kriisi käigus tõuseb pidevalt noorte tööpuudus. see on äärmiselt sotsiaalselt plahvatusohtlik. see tekitab pingeid nii perekonnas kui kogu riigis kogu Euroopa Liidu eh, liik,, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides tekivad seetõttu sotsiaalsed pinged. seetõttu on väga tore, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve eh, projektis on töökohtade eh, no töökohtade loomise jaoks rahalisi vahendeid suurendatud, see mõt-, selles mõttes oli ka väga õige, et Euroopa Liidu institutsioonides endas vähendatakse aga tööjõukulu ja töökohtade arvu. see, kõik meie püüdlused peavad olema suunatud sellele, et luua töökohti ja ju, eeskätt noortele inimestele võimalus teha tööd ja alustada oma elu. aitäh! ja järgmiste kõnelejate juurde kolleeg Jürian, kaks minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, äh, härra volinik, äh, lugupeetud äh, saadikud. ma saan omalt poolt ainult avaldada tunnustust raportöörile, kelle ülesanne oli äärmiselt keerukas, nagu ka eelmised kõnelejad ütlesid. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve peab kaasa aitama Euroopa probleemide lahendamisele usun, et meie hulgas on äh, üldine arvamus, et töötus on üheks äh, võtmeprioriteediks. ning samuti vähenev tootlikkus. osad süüdistasid pangasektorit eh, ning seda, et laenatakse vähem raha välja ning samuti on süüdistatud ebaedukat pankade konsolideerimist. panganduskriis on viinud meid olukorda, kus äh, oleks vaja leida lahendusi. igastahes tuleb luua töökohti ning majanduskasvu asju on võimalik parandada, kui liikmesriigid on paindlikud ja kui nad on valmis siseriiklikult äh, vahendeid üle kandma. selleks, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat äh, aasta eelarvet võimalikult hästi ära kasutada, peavad liikmesriigid olema julged keskenduma kasvu ning tööhõiveprogrammidele. Euroopa Komisjon peaks ka kiiremini äh, ettepanekutele vastama, mis liikmesriikidest tulevad. seeläbi oleks võimalik tõepoolest kriisist üle saada. kui me unistame edasi neist summadest, mida kulutatud ei ole, nii kui me koostame uusi kavasid selle kohta, kuidas seda teha, siis me lihtsalt äh, ei suuda mitte midagi saavutada kulutamata summade müüdi asemel me peaksime hoopis läbi vaatama äh, viimase eelarvetsükli, me peame oma äh, kulukohustused ka välja maksma ja peame programmide eest maksma. nii et seega mandaati toetan. Grazie ehm,. suur aitäh ja voon poolteist minutit uh,. Thank you, president uh,. Uh, suur tänu, lugupeetud president, tahaksin tänada ka härra Leviat suurepärase raporti eest. Äh, mina olen äh, äh, rubriigi viis eelarve osa raportööriks ja ma tahaksin rääkida parlamendi enda eelarvest. kindlasti te mäletate voliniku kirja, kus paluti kõikidel institutsioonidel eelarve suurenemist pi-, piirata maksimaalselt ühe koma üheksa protsendiga ja me ütlesime, et me püüame piirata, püüame äh, praegusel hetkel äh, selle suurenemismäära poole, üks koma üheksa protsenti. meil on äh, töögrupp, kes praegu sellega tegeleb, praegu töögrupp vaatab, milliseid asju on võimalik kokku hoida, liikmete reisikulud, personalireisikulud, vaatame liikmesriikide Äh, sarnaseid olusid, analüüsime neid ja Ameerika Ühendriikide kongresside olusid ka ja järgmise aasta lõpuks suudame teha ettepaneku parlamendi eelarve kokkuhoiuvõimaluste kohta. ja selleks ajaks valmib ka täielik raport, aga mis puudutab teiste eelarvete, teiste institutsioonide eelarvet, siis komisjon tegi ettepaneku, et nende eelarvet kasvatatakse kolme koma kahe protsendi võrra ja nõukogu ettepanek oleks üks koma kaheksa protsenti suurendada nõukogu eelarvet, mis on väga lähedane ühele koma üheksale protsendile, mille kohta tegi volinik ettepaneku. kõiki institutsioone peab vaatama ka individuaalselt, äh, Euroopa Kohus ja välistalitus äh, nõuavad märkimisväärselt suuremaid äh, kulude suurendamisi, aga üldiselt me peaksime lähtuma sellest piirmäärast üks koma üheksa protsenti ja parlament äh, ja teised institutsioonid peavad omaenda institutsioonide halduskulusid äh, tõsiselt kärpima, see oleks väga hea Euroopa Parlamendile, aga ka teistele institutsioonidele. aitäh. kolleeg Faimann lugupeetud president, daamid ja härrad. sel aastal me arutame mandaadi üle eh, eelarvetriloogi jaoks, mis annab meile järgmiseks aastaks eelarve. meil on eh, vaja teha jõupingutusi kompromissi leidmiseks, ma ei usu, et me peaksime õli tulle valama ja nõudma võimatut. Euroopa Liidu majanduslik olukord on endiselt väga keeruline ja seda ka järgneval aastal, seega liikmesriikidelt ei saa oodata, et äh, nad suudaksid rohkem kulutada, seetõttu meie koda peab tagama, et järgneva aasta eelarve võetakse vastu nii, nagu peab ja õigeaegselt, nii et ei tekiks liigseid viivitusi või Eh, jumal hoidku eh, protseduurilisi eh, takistusi. eelarve ei tohiks kahjustada liikmesriikide majandusolukorda. järgmisel aastal esimest korda koheldakse eh, talupidajaid võrdselt eh, põllumajandustoetuste valdkonnas ja usun, et tegemist on tõesti ajaloolise hetkega, ütlen seda olles uuest liikmesriigist. suur aitäh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 on äh, tegelik investeerimisvahend, äh, mida meil on vaja selleks, et äh, toetada majanduskasvu ja luua tööhõivet kõikjal liikmesriikides. seetõttu mina toetan komisjoni ettepanekut, eriti võrreldes seda teiste ettepanekutega, mis on tehtud kasu ning tööhõive küsimustes. mulle ei meeldi aga see, et vähendatakse ähm, vahendeid progress äh, äh, programmi jaoks, mille raames tuleks vähendada töötust noorte seas äh, ja edendada võrdseid võimalusi ning edendatakse samuti võitlust diskrimineerimise vastu. eelarve on meie tulevik, kui me tahame noortele anda piisavalt vahendeid selleks, et nad leiaksid töökohti, suudaksid edasi arendada, leiaksid oma elule eesmärgi, siis see võimaldaks meil kriisist üle saada me ei tohi anda mitte kala neile, kellel on nälg, vaid äh, pigem äh, õng. suur tänu, järgmisena annaksin sõna härra Hartongile, kellel on samuti üks minut kõneaega. proua juhataja, eelmisel nädalavahetusel käisin ma vaatamas Jääaeg äh, nelja filmi, nimelt uus film ja selles filmis on äh, kaks Austraalia närilist, äh, kes teevad ühe väga huvitava märkuse. nimelt, äh, kui nende käest küsitakse, miks teil nii palju probleeme on, siis nad ütlevad, et me avaldame saladuse, sellepärast et me oleme jumalast lollid ja see on võib-olla ka selle arutelu jaoks väga sobiv märkus, mida me siin praegu peame, kui te loete La Via raportit kuuekümne kahe, kuue koma kaheksa protsendilise eelarve tõusu kohta, ja kui lugeda läbi kõik need eesmärgid, mis seal on reastatud, siis tekib küll küsimus, et kes suudab sellise asjaga üldse välja tulla, tuleb välja, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament suudavad. kõik hakkab nüüd toimuma aastal kaks tuhat kolmteist ja tekib küsimus, et milline eelarverida ei tõuse, sellepärast et kõik tõusevad ja tõesti kodanikud peaksid endalt küsima, miks Euroopa on sattunud sellistesse raskustesse ja ma arvan, et see vastus on sama, mida ütlesid need närilised Jääaeg nelja filmas, nimelt see, et me oleme täielikud lollpead. ja nüüd järgmisena saab sõna proua Jersojevska. suur tänu, austatud äh, proua juhataja Euroopa Liidu eelarve on äh, solidaarsuse äh, praktiline kehastus kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. Euroopa Liidu eelarve äh, on seadnud endale eesmärgiks mitte ainult liikmesriikide vaheliste lõhede ületamist, vaid selle eesmärgiks on ka konkurentsivõime suurendamine ja uute töökohtade loomine. meil on igasuguseid mõtteid selle kohta, kuidas äh, majanduskasvu tõukefondide läbi äh, suurendada Euroopa Liidus, on ette nähtud konkreetsed programmid selleks, et toetada innovatsiooni ja elukestvat õpet. Need on kõik programmid, mis äh, on suunatud Euroopa Liidule tervikuna ja nende eesmärgiks on aidata meil vastu seista kahekümne esimese sajandi väljakutsetele. eriti, kui me oleme pidevalt uute töökohtade otsingul. me peame tagama selle, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvega me suudame oma kohustused täita, aga me suudame kuidagi ka ületada majanduskriisi. mis puudutab detaile, siis ma tahaksin rõhutada tõsiasja, et äh, me ei tohiks lubada tekkida lõhedel kulukohustuste ja väljamaksete vahel, sellepärast et kui see lõhe suureneb, siis äh, on meil tõsiseid raskuseid eelarveperioodi lõpus. ette on nähtud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kuue koma kaheksa protsendiline eelarve tõus võrreldes kahe tuhande kaheteistkümne aastaga, kaheteistkümnenda aastaga, aga minu meelest see on absoluutne miinimum me peaksime kriisiaegadel keskenduma pikemale perspektiivile, mitte keskenduma ainult äh, lühikestele perspektiividele ja ad hoc käitumisele. keskendugem pikemale tulevikule. suur tänu ja sõna saab proua Hertsog üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja. me räägime täna konkurentsivõimest ja selles kontekstis ütleksin ma, et aasta kaks tuhat kolmteist äh, on viimane antud eelarveperioodi aasta ja seega on väga oluline, et neid äh, vahendeid kasutataks tõhusalt. me tahaksime näha seda, et VKE-d oma investeeringuid suurendaksid, mitte ei vähendaks seda. ja mul oleks hea meel ka selle üle, kui investeerimispank mängiks olulisemat rolli kena oleks ka see, kui ähm, projekti võlakirjad kujuneksid edukaks projektiks, sest infrastruktuuriprojektid on meie jaoks väga tähtsad. ja härra volinik, ma arvan, et me peaksime ITER-i programmi küll toetama, kuid selle programmiga kaasnevad lisakulud tuleb katta nii, et äh, sellest ei saaks kahju teised programmid, äh, näiteks nagu seitsmes teadusuuringute raamprogramm. see ei tohi jääda alarahastatuks ja ma loodan, et te leiate lahenduse ka sellele küs-, sellele küsimusele ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nii nagu te leidsite lahenduse selleks aastaks ITER-i programm ei, ei ole korralikult eelarvestatud ja ma arvan, et tagada tuleks suuremad, äh, suurem tõhusus selles küsimuses. järgmisena saab sõna härra Terho üheks minutiks, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, härra volinik, raportöör, kallid kolleegid. Euroopa majanduslik olukord, nagu te teate, on praegu väga kehv liikmesriikides nõutakse väga suuri kärpeid, see tähendab väga kibedaid ohverdusi äh, kõikides teenustes, äh, aga näiteks nagu põllumajanduses, koolituses, hariduses äh, ja nii edasi. ja seega ei saaks meie institutsioon küll ennast näidata kui kodanike reaalsusest eemal seisva institutsiooniga kärped, mida tehakse praegu kõikides liikmesriikides, peavad äh, puudutama ka meid, kui me nõuame praegu põhjendamatut eelarvetoetust, ei jää me ilma mitte ainult rahast, vaid ka oma hea main-, heast mainest ja anname endast äh, sellise äh, pildi, et me ei hooli inimestest Äh, minu meelest on väga palju topelttööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel, mis tekitab lisakulusid. Euroopa Liit ei peaks tegema mitte midagi sellist, millega liikmesriigid ise saaksid hakkama. suur tänu. Äh, suur tänu, järgmisena annaksin sõna kolleeg Hallmeierile üheks ja pooleks minutiks. Äh, president, härra volinik, kolleegid, tahaksin täna rõhutada agentuuride küsimust. võib täheldada, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, aga ka kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani ei ole olnud rahastamise prioriteediks. meil on uued agentuurid nagu ESMA, kolm uut järelevalveametit, me peaksime neid korralikult ära kasutama. Nendel äh, agentuuridel peavad olema ka vahendid, et oma tööd korralikult teha, sest muidu ei ole nende plaanid praktiliselt teostatavad. teine näide on Europol mille eelarvet on hallatud väga ettevaatlikult, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algasid nende tööprogrammid isegi liiga hilja, nüüd on neid karistatud veel kümneprotsendilise kärpega, kuigi samal ajal peavad nad võitlema ka ku-, küberkuritegudega. kuritegude vastane võitlus on kriitilise tähtsusega ning me peaksime need haldusaruanded uuesti üle vaatama sest me peame siin leidma tõesti nende tegevuse ja rahastamise vahel mingi tasakaalu, suur tänu. aitäh, härra Fernandes, poolteist minutit. president, aitäh, härra volinik, kolleegid, eelarve kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, aastaks on suurenenud kuue kuni kaheksa protsendi võrra võrreldes kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga. makseeraldiste jaoks on see summa suurenenud äh, saja kolmekümne miljoni euro võrra. loodetavasti suudame me tänu sellele ka täita endale juba võetud kohustused ning kõik liikmesriigid suudavad oma investeeringud ka ära teha, eriti ühtekuuluvuspoliitika raames. tuletan teile meelde, meelde, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hüvitati kaksteist miljardit, ähm, mis oli valesti välja makstud, see on nõukogu, see oli nõukogu viga, kes oli kangekaelne ning ei kaitsnud kellegi teise huvisid. komisjon peaks nüüd käituma korrektselt ning tagama selle, et lubatud rahad ka välja makstakse, me peame ju tagama uuesti majanduskasvu, töökohtade loomise ning selle, et me saavutaks sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse. lõpetuseks, nagu raportöör ütles ja ma tunnustan tema suurepärast tööd, ta rõhutas seda, et majanduskasvu ja töökohtade jaoks on meil vaja toetada VKE-sid ja noori. samuti soovib ta jätkusuutlikku, tarka ja jät- äh,, äh, ja kaasavat majanduskasvu, mis oleks peamiseks prioriteediks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, suur tänu! aitäh! Oh, proua Matera ei tundu kohal olevat. seega vaba mikrofon. kõigepealt härra Kozlovski. instrument investicji i solidarności. Środek... suur tänu. Euroopa eelarve on muuhulgas ka solidaarsuse instrument ning me soovime tagada et me suudame majandusele jälle hoo sisse lükata. seetõttu on meie poliitikate ellurakendamine ääretult tähtis. siit tuleneb aga see, et kui me ürit-, soovime kriisi vastu võidelda, siis selleks on paljud liikmesriigid kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal tugevdanud ka oma eelarveid, me suurendasime makseid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ning eh, maksed üritatakse nüüd ka grupeerida, see võib aga tekitada probleeme tulevikus ning ohustada ühtekuuluvuspoliitikat, eh, kuigi ühtekuuluvuspoliitika peaks kõige rohkem panustama Euroopa majanduskasvu taastamisse, suur tänu! suur tänu. proua Pasescu, palun. aitäh. minu arvates on oluline see, et võetakse arvesse ka pikema perspektiivi prioriteete eelarvestamiseks. tuleb tugevdada meetmeid majanduskasvu ja töökohtade loomiseks eriti toetama seda, et rohkem ressursse eraldataks VKE-dele ja noortele inimestele. suurem osa siseturul tegutsevatest ettevõtetest on VKE-d. aga kogu investeeringutest läheb neile ainult väike protsent. seetõttu arvan ma, et VKE-de suurem toetamine aitab meil edukalt kriisi ületada. tahaksin rõhutada, et Äh, finantsvastutus äh, on praegusel konsolideerimise ajal väga tähtis ning Euroopa Liidu rahastamisega peab kaasas ka kasutamata rahade tagasisaamise poliitika, et meie lõpptöö lõpptulemus oleks ka positiivne. suur tänu, härra Van Nistelrooy! Äh, suur tänu! osalemine selles arutelus või ütleme nüüd seitsmeaastase perioodi lõppfaasis on meil veel mitmeid makseid, mida on vaja teha, osa neist on seotud ka varasemate aastatega ja need jäävad ühtevus, ühtekuuluvuspoliitika alla. mis siis juhtub, et esimestel perioodi aastate, aastatel läheb raha liikmesriikidele, kui me aga vaatame neid hilisemaid perioodi, rahastamisperioodi aastaid, siis jätavad nad arved maksmata inimesed teavad, et arved tulevad äh, perioodi lõppfaasis, see ei ole mingisugune üllatus. miks siis, kui arved lõpuks kohale tulevad, ütlevad mitmed, et meil ei ole enam raha ja kodanikud ei mõista seda üldse. ja ausalt öeldes ka mina, äh, kas me ei leiaks uut lahendust sellele? suur tänu, härra Paška, palun. aitäh majanduse olukord Euroopa Liidus on keeruline ja jääb sama keeruliseks mõneks ajaks, ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlament ei äh, leia, et äh, et need äh, lisandused oleks liialdatud, liikmesriigid peavad tegema palju kärpeid, neil on vaja säästa, neil on vaja raha investeeringuteks. ma olen kindel, et parlament ja komisjon arvestavad nõukogu vaatenurgaga, me peame arvestama liikmesriikide vaatenurgaga, me teame, et on veel reserve ja pikemas perspektiivis on mitmed poliitikad loogilised, näiteks osa raha, mis on, osa rahaga on määratud projektidele, mis ei ole väga loogilised, näiteks Euroopa ajaloomaa projekt suur tänu, nüüd äh, volinik Levandovski, palun. aitäh teie märkud, märkuste eest, ma näen, et väga moekas on rääkida ja võrrelda riiklikku eelarvet Euroopa Liidu eelarvega, see on osaliselt õigustatud, aga mitte täielikult Euroopa eelarves ei ole meil, äh, oleme me alati tasakaalus. meie eelarve on üks protsent äh, SKT-st ja see ei ole mingisugune põhjus selleks, et, et äh, triljoneid, mis on liikmesriikidele kogunenud, äh, need ka niiviisi kasutada, kuid samas võiks olla võimalus, kuidas ka toetada tööhõivet ja majanduskasvu. analoog ja eelarvete vahel aga on see, et me võime säästa seal, kus on võimalik, ehk siis äh, haldusvaldkonnas kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast väheneb ametnike arv, see enam ei kasva, vaid seda vähendatakse. mis aga puudutab neid äh, kolme äh, agentuuri, millele eelkõneleja viitas, millele viitas proua Holmaels, jah, kui meil on vaja teatud kohandusi Äh, arenguinstrumentides või koostööinstrumentides, kus teatud programme läbi ei viida, siis äh, sealt kohast neil on võimalik ka säästa ja see on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveprojektis välja toodud. kuuskümmend kuus miljardit eurot vähem kui kokku lepitud on määratud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aasta finantsperspektiivile ja selline on see tulemus, milleni on viinud äh, säästmised ja kärped Euroopa Liidu tasandil. mis aga on eelarve? see puudutab vahendeid, kuidas katta õigustatud arveid, neid arveid, mis on heaks kiidetud projektide kohta tulnud liikmesriikides, üheksakümmend neli protsenti euro, eelarvest läheb väljaspool Brüsselit. mis on äh, need tagajärjed, kui me ei maksa või nendega helineme? see põhjustab probleeme rahandusministeeriumides, kus väheneb likviidsus äh, liikmesriikides. ja see vähendab ka investeeringute võimalusi liikmesriikides me ei anna neile vahendeid selleks, et äh, üle saada võlakriisist ning toetada VKE-sid. ning lõpptulemus on see, et äh, jääb väga palju tasumata kulukohustusi ja meil ei ole mingit, see ei ole lahendus. kaks tuhat kolmteist aasta eelarve tugineb liikmesriikide poolt ettenähtavatele panustele ja ma olen nõus härra Lamassuuriga jah, võib-olla liiga skitsofreeniline kõike seda saata Brüsselisse, me hindame kõike kriitiliselt ja loodame sellele, et nendest kohustustest kinni peetakse. ja tõesti, see on eelarve suhtes skisofreeniline lahendus keegi ei ole üllatunud, et meil on täiendavaid äh, maksesoove, see on üsnagi praktiline katse, see äh, käis kaasa nii-öelda kasvukavaga Euroopa Liidu plaanis, suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja nüüd annan sõna taas kord äh, raportöörile härra Laviale suur tänu, proua juhataja, ma sooviksin tänada oma kolleege selle huvitava arutelu eest. minu arvates on see selgelt välja toonud, et meil on laialdane konsensus, enamus toetab äh, komisjoni seisukohta. selge on see, et vajadus kulukohustuste jaoks peab äh, arvestama väljamaksetega varasematel aastatel ja kindlasti on selge, et nüüd, kus kahesaja seitsme, seitsme miljoni suuruses äh, vaidlusi, meil on vaja väga palju neid arveid veel ära maksta ja need on täiesti õigustatud arved, sest need puudutavad kulukohustusi, mis on täiesti õiguskohased ja nendest peab kinni pidama. vajadus äh, väljamaksete kohta on seotud just majanduskasvu ja tööhõivega ja seepärast kogu see võitlus nende numbrite suhtes on väga oluline. parlamendil on mandaat kolmepoolseks äh, aru-, kohtumiseks ja me oleme soovinud äh, institutsioonide vahelist lepitust, meil on selge see, et kui meil ei ole ühist lähtekohta, mis puudutab andmeid, siis jõuame me erinevate lähe-, lahendusteni, erinevate tulemusteni ja me oleme seda näinud ka eelnevatel aastatel, me läbirääkimised algasid tuginedes erinevatele andmetele, erinevatele teguritele. ja praegusel hetkel on siin äh, kojas nõukogu koht tühi, meie soovime, et nõukogu osaleks institutsioonide vahelises dialoogis selleks, et kokkuvõttes oleks meil võimalik jõuda järeldusteni, mis on õigustatud, kui me hakkame arutama kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet ja kus tõesti on välja toodud need tõelised vaja, reaalsed vajadused, sooviksin lõpetuseks tänada volinik Levandonskit suurepärase koostöö eest, tänada fraktsioone selle kolmepoolse kohtumise mandaadi eest, mis Äh, loodetavasti saab äh, enamuse toetuse selleks, et me saaksime tugeva läbirääkimiste positsiooni äh, institutsioonidega järgmisel nädalal. suur tänu, härra Lavias, sellega oleme me lõpetanud selle arutelu, hääletelu toimub, hääletamine toimub homme kell kaksteist kolmkümmend